suur tänu. see mõttevahetus on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub homme kell pool kaksteist. ja nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on härra Manka raport ja see puutub eh, parlamendi eh, eelarve muudatust ja kõigepealt saabki härra Manka neljaks minutiks sõna, palun. president, volinik, kallid kolleegid, kõik meist teavad väga hästi, vaid ühiste jõupingutustega Euroopa Liidu tasandil suudame tulla toime kahekümne esimese sajandi kõige suuremate väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutus, toormaterjalide vähesus, nende kõrged hinnad, majandus, äh, globaliseerumine, julgeolekuohud. et taoliste probleemidega toime tulla Euroopas, peab Euroopal olema efekt-, efektiivsed ja põhjalikud instrumendid, need on olemas tänu Lissaboni lepingule. möödunud aasta detsembris kiitsime heaks institutsioonide eelarve aastaks kaks tuhat kümme ning tänu Lissaboni lepingu rakendamisel ei ole me veel lõpetanud oma eelarvelist tööd, see jätkub aprillini. nüüd oleme lepingu jõus olemise esimesel kuul. selleks, et Euroopa Liita, Liit saaks töötada, vajame piisavalt ressursse selleks, et uusi poliitikaid ellu viia, Lissaboni lepingul on otsene ja kaudne mõju tervele hulgale teenustele Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis toob leping endaga kaasa rohkem kaasotsustusmenetlusi see käib nüüd üheksakümne viie protsendi kogu seadusandluse kohta, see puudutab valdkondi nagu näiteks eh, vabadused, julgeolek, põllumajandus, kalandus, eh, teadusuuringud, eh, restruktureerimine ja see tähendab ka, et nõukogus peame sa-, on vaja saavutada kvalifitseeritud hääleenamus, see omakorda tähendab seadusandliku tegevuse aktiviseerumisele äh, mis omakorda mõjutab oluliselt neid tegevusi ja seda ulatust, mida Euroopa Parlament äh, seetõttu peab tugevdama oma administratsiooni. peamine prioriteet eelarvel, nii, mida EP büroo välja pakkus, on see, et Euroopa Parlament tuleb toime seadusandliku koormusega vastavalt Lissaboni lepingule. tahaksin meenutada teile, et juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal pani paika piirmäära oma vajadustele, selleks oli kakskümmend protsenti kogu administratiivkuludest. aastal kaks tuhat kuus otsustati läbirääkimiste käigus mitmeaastase finantsraamistiku jaoks aastaks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kiitis Euroopa Parlament heaks äh, selle kulutuste tase, taseme maksimaalseks administratiivkulutest. alates kaks tuhat kuus on Euroopa Parlamendi kulutused pidevalt kasvanud tänu taolistele asjadele, nagu näiteks liikmete statuut, kuigi äh, liikmesmaad omamoodi on äh, aidanud kaasa äh, kokkuhoiule. hoolimata kõigest sellest, mida ma mainisin. see on siis liikmete statuut ja leping. Neid ei ole kalkulatsioonides ikkagi arvesse võttu võetud, äh, e, et jõuaksime kahekümne protsendi alla. mainitud, et EP äh, eelarve kahe tuhande kümnendal äh, kahekümnendaks, kahe tuhande kümnendaks aastaks ei tohi siiski seda piirmäära ületada. seetõttu pakume välja uue algoritmi kasutamise, tehes seda väga ettevaatlikult, kui me soovime säilitada eelarve jätkusuutlikkust tulevikus, siis parimaks viisiks on koostada see tegelike vajaduste põhjal, selle asemel, et kasutada inflatsiooniindikaatorit. niisiis, poliitiliste fraktsioonide kõnelejad ja kõigepealt EPP härra Fernandes, kaks minutit. suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid. kuu on esimese paranduseelarvega, mis jõustub pärast Lissaboni leppe jõustumist. see tähendab uut, äh, uusi pädevusi, uut vastutust ning see tähendab seda, et meil peavad olema adekvaatsed vahendid selleks, et see uute väljakutsete kõrgusel olla. ma tahaksin rõhutada, et Euroopa kodanikud nõuavad meie käest äh, suurepärast tipptasemel seadusandlust. ning selle peale, see tähendab seda, et äh, saadikutel, komisjonidel peavad olema adekvaatsed vahendid oma töö tegemiseks. ja see peaks olema kaasatud ka paranduseelarvesse. samas peab ka kokkuhoid olema tähtsal kohal. Euroopa kodanikud oot-, eeldavad meilt seda. sellega seoses me veel kord rõhutame, kui oluline on sellise, sellise eelarve väljatöötamine, mis garanteeriks suuremat, eh, suuremat läbipaistvust ning eh, samuti tuleb suuremat läbipaistvust eh, nõuda Euroopa Parlamendi tegelike kulude kohta. see puudutab ka meie kinnisvarapoliitikat. et meie eelarvet jätkusuutlikult hallata kokkuvõttes, kui me suudame hoida, eh, hoida oma kul-, eh, siis eh, oma kulusid üheksateist koma üheksa protsendi ulatuses, siis me suudame jääda ettenähtud piiridesse sellega vastame meie Euroopa kodanike legitiimsetele nõudmistele. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, härra Ferm. Ordförande kolleger, den här ändringsbudgeten är främst av praktisk natur för att anpassa kolleegid, tegu on praktiliste dokumendiga. Äh, see jõustub pärast Lissaboni lepet, kuid põhimõte on kahekümne aasta vanune leping, mis, äh, mille kohaselt Euroopa parlament on kakskümmend protsenti rubriigist viis, me ületame selle tehnilistel põhjustel. see on tekitanud arutelu kahekümne protsendi reegli kohta. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on varu äh, samuti ületatud, kui me ei äh, hoia kulusid kokku. on põhjuseid tegelikult kakskümmend protsenti ületada sest meie kulud on kasvanud rohkem kui teistel institutsioonidel, kuid tegelikult me saaksime kahekümne protsendist allapoole jääda. me peaksime arvesse võtma seda, et paljud liikmesriigid on eh, suure eh, surve all, et nad vähendaks eh, oma palku ja palgatöötajate arvu, me ei saa Euroopa kulusid pidevalt suurendada, teiseks me peaksime arvesse võtma seda, et me teeme asjakäest tööd teiste institutsioonidega. kaheksakümne kaheksandal aastal võeti vastu reegel, et eh, kui me ületame kakskümmend protsenti, peame seda tegema eelnevalt konsulteerides eh, nõukoguga. see tähendab seda, et meil on ees väga tõsised läbirääkimised näiteks välisteenistuse osas pika eh, pikema eelarve osas ja nii edasi, ma toetan seda eelarve poolt, kuid ma sooviksin, et me seda vaataks parema üle tulevikus härra Alvaro ei ole siin ja proua Wertmann saab nüüd sõna pooleteiseks minutiks eh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmena. ma tänan, kallid kolleegid. Lissaboni leping tugevdab Euroopa Liitu tervikuna ja annab suuremad volitused Euroopa kodanikele, tugevdab Euroopa Parlamendi rolli Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine aga tähendab seda, et meil lasub hoopis suurem vastutus nüüd ja iga saadik peab täitma need uusi ülesanded ja tegema seda oma südametunnistuse järgi. ja siin ma tahan rääkida, et õigusloome peab olema tipptasemel Ehm, nüüd samas peame silmas pidama seda, et meil on praegu kriisiolukord, mis tähendab seda, et me peame väga hoolikalt suhtuma oma rahalistesse vahenditesse ja saadikutena me peame tegema parima olemasolevate võimaluste juures e,. tänan. ma tänan ja nüüd oma nimel saavad järgmisena sõna härra Kariga Polledo kaheks minutiks Gracias. Eh tänan, proua president. saadikute usaldust näitab eelarvekomisjoni liikmete vastu see, et me hääletame parlamendi eelarve suurendamist, see puudutab eh, parlamendisaadikute assistentide eh, palga suurendamist ja meid oleme siin kõigest eh, neli-viis inimest, enamus on Euroopa eelarve, parlamendi Euroopa eelarvekomisjoni liige, see näitab, kui väga meid usaldatakse kuid kui kohal on koordinaatorid, nii sotsialistide eh, kui Rahvapartei liikmed, siis see on sellepärast, et me tahame öelda, et me oleme absoluutselt nõus eelarve suurendamisega. seda sellepärast, et me leiame, et ta ei rigu meie reegleid, mis me ise endale määrasime, see puudutab siis ka meie kokkuhoiupoliitikat. Euroopa Parlament on väga eriline institutsioon, nagu seda ütles, äh, teab härra Farm, äh, kui meie Hispaanias ja Rootsis pidevalt äh, tekitaks juurde piirkondi või saadikuid, siis oleks kahtlemata igal liikmesriigil vaja suurendada ka parlamendi eelarvekulusid. seda juhtub ka Euroopa Parlamendis ning sellega seoses me peame selle eelarve poolt hääletama. selge on see, et järgnevatel aastatel peame tegema kõik selleks, et see oleks jätkusuutlik, see eelarve. see tähendab seda, et me peame rääkida ma tõsiselt äh, rääkida, räägime kinnisvarapoliitikast, personalipoliitikast äh, ja äh, muust sellisest. seda kõike teha, seda on vaja teha selleks, et meie tegevus oleks jätkusuutlik ja efektiivne. mõned, juhatusega olid meil mõned eelarvamused eelarvekomisjonil meie eelarvekomisjonis toetame pigem suuremat kokkuhoidu, kuid kokkuvõttes äh, võib öelda, et kokkulepe on positiivne ja võib hääletada seda igasuguste probleemideta. härra Voon, üks minut. Uh, ma tänan, proua president. ma räägin sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, aga äh, enamik saadikud mõistavad, et pärast lep-, Lissaboni lepingut, meil on vaja rahalisi vahendeid juurde, aga kõik loomulikult äh, sõltub ettepanekute esitamise ajastatusest ja mitmed probleemid juba tõstatati. on veel terve rida äh, probleeme, kui me tahame, et meil oleks rahalisi vahendeid rohkem personalile, siis millele me tugineme sellise soovi juures? kas on võetud õhust või siiski äh, tõendmaterjalidel? ning kui sekretäriaat ametit on inimesi rohkem vaja juurde, siis me peame saama selle kohta ka põhjendatud informatsiooni ja e, see assistentide toetus e, me peame mõtlema, et see on üks asi, mida on juurde vaja, aga peame mõtlema ka lisakulud, näiteks nagu ametiruumide kulud ja nii edasi. nii et väga rasked on need otsused langetada homme saadikutel see on alati väga vastuoluline, kui küsite raha juurde. aga ma arvan, et kui informatsioon on piisav, siis on võimalik ka õige otsus lahendada, langetada. ma tänan härra Gerbrandi. ma tänan, proua president, arvestades, et tund on hiline, me arutame siin eelarvet näib nagu me peame seda tegema hilistel pimedatel õhtutundidel, ei saa sellega päise päeva ajal tegeleda. jah, Lissaboni leping annab meile rohkem kohustusi, rohkem volitusi ja rohkem tööd, aga kas see tähendab ikka seda, et meil on rohkem personali vaja äh, nii saadikutel kui ka fraktsioonidel? mul on siin omad kõhklused ja kahtlused, ma arvan, et kui me oleks oleksime tõhusamad omas töös, siis me suudaksime praeguse eelarve raamidesse jääda härra president, ma arvan, et siin on vaja astuda mitu sammu. võib-olla mitte äh, käesoleval aastal kõik, ka järgmisel aastal. Äh, kui me ühekordsele äh, suurendamisele, eelarvete vahel suurendamisel mõtleme Lissaboni tagajärjel, siis olgu nii, aga mitte nii, et järgmisel aastal jälle sedasama tahame teha ja ülejärgmisel samuti. ma tänan härra Marinescu, kaks minutit doamnă președintă excelența legislativă este o. ma tänan proua president jah õigusloome tipptase on midagi mida me peame taotlema aga saadikutel komisjonidel peavad olema ka piisavad rahalised vahendid selle eesmärgi saavutamiseks nüüd Lissaboni leping paneb meile uusi ülesandeid ja praegu on see parlamendi eelarvesse ka sisse arvestatud ja raportis räägitakse sellest, millist suuremat äh, õigusloomulist rolli parlament hakkab etendama ning selge see, et selleks on vaja ka täiendavaid rahalisi vahendeid. meil on vaja konkreetseid meetmeid, tagamaks eelarveline stabiilsus meil on vaja head eelarvepoliitikat ja pikaajalist poliitikat äh, ehitushoonete osas ma arvan, et me peame jäätma esialgse programmi juurde, mille näeb ette mitmeaastane finantsprogramm, me peame kinni pidama eelarvedistsipliinist ning jääma selle traditsioonilise kahekümne protsendilise ülemmäära alla. ei tohi seda ületada. tähtis on tagada eelarve jätkusuutlikkus ka järgmistel aastatel tähtis on, et eelarvepoliitikad oleksid energilised. meil on vaja läbipaistvust ja piisavaid in-, informatsiooni Euroopa Parlamendi kõigi kulutuste kohta. jah, ja nüüd on meil viimane vaba mikrofon täna õhtul. mul on üks äh, sõnasoovija seni ja see on härra Rüübik, palun. Äh, ma tänan proua president. ma ütlen härra Färmile, et Euroopa Parlament on väga vastutustundlikult talitanud ja eriti tänan juhatust selle eest, et ta on leidnud võimaluse kahekümne protsendi ülemmäärast kinni pidada. see on meie jaoks väga oluline, eriti arvestades, et praegu on majanduskriis ja me peame väga ettevaatlikult maksumaksjate rahaga ümber käima tähtis on tagada, et saadikutel kasutada samas on piisavad vahendid. nüüd kokkuhoidmine meie hoonete arvelt on midagi, mis võib-olla ei ole hea lahendus. tähtis on samas tõhusalt töötada. aitäh ja meie raportöör härra Manka, palun, kaks minutit aitäh, proua esimees. praegusel hetkel tahaksin tänada välja äh,, tänada teid kõiki, kaas parlamendiliikmeid teie arvamuste eest, et otsides äh, lahendust komisjonist. meenutan teile, et aasta kaks tuhat kümme äh, tõime eelarvesüsteemi e, meetmeid, mis vähendaks survet piirmääradele möödunud aasta oktoobris lepitusprotsessi käigus leppisime kokku, et Euroopa Parlament teeb läbi organisatsiooni auditi eh, julgeolekuteenistuse ja sisekontrolli järgi äh,, sisekontrolli poolt, et vaadata, kas me kasutame rahasid parimal võimalikul moel. ja loomulikult me soovime kasutada nende järeldusi, et parandada efektiivsust. tahaksin kasutada paremini äh, tõlgeteenust ja kaugtööd. eeldan, et parlament ja teised institutsioonid pakuvad värsket informatsiooni selle kohta, kuidas nad kavatsevad kasutada olemasolevaid mahte mitte ainult keeleteenistuste puhul, vaid ka näiteks äh, ruumide rendis, äh, kopeerimisel ja mujal. ma olen usu, ma olen veendunud, et on võimalik keskpikas perspektiivis saavutada kokkuhoidu äh, hoonetes hoonete kasutuses. eeldan, eeldame, et saame selle strateegia mõne päeva pärast kätte. tänan teid väga koostöö eest ja tänan teid teie vastutustunde eest, kallid kaasparlamentäärid. aitäh, debatt on lõppenud, hääletamine on homme kell üksteist kolmkümmend neljapäeval, järgmine koosolek homme, kahekümne viiendal veebruaril neljapäeval kella üheksast kella üheni päevakord on avaldatud, see on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebileheküljel. tahan tänada teid kõiki.